dünaamiline ja kiire protsess, et see väga oluline instrument niipea kui võimalik ka vastu võetakse, suur tänu. suur tänu, härra Šefčovitš. suur tänu ja sellega on arutelu lõppenud selles küsimus, kui lubate, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see puudutab olukorda Tiibetis ja tegu on nõukogu ja komisjoni avaldustega. kas keegi soovib veel sõna? proua Andrikiene, teil on protseduuriline küsimus, suur tänu, härra president. nagu ma aru saan, Hispaania kui eesistujariik ja tema esindajad lahkuvad saalist ja minu meelest on sügavalt kahetsusväärne, et ei eesistujariik ega ka eriesindaja ei ole järgneval arutelul kohal ja nende toolid on tühjad see on äh, Euroopa Parlamendi alavääristav samm, see on ainus koda ometigi, mil, mis on valitud rahva poolt ja see loob väga halva pretsedendi, eriti arvestades seda, et Lissaboni leping on jõustunud. härra president, äh, palun saatke neile, kelle toolid on täna tühjad, kiri, et äh, täiskogu päevakorra paneb paika Euroopa Parlament, mitte nõukogu, mitte eesistujariik Hispaania näol ja et vähemalt äh, ühe institutsiooni esindaja oleks pidanud täna saalis olema, aitäh. suur tänu, lugupeetud proua kolleeg, ma kindlasti teavitan vastavaid institutsioone Hispaania eesistuja küll juba kuu aega tagasi teatas, et nad ei saa olla äh, kauem koosolekul. nüüd annaksin sõna härra asepresidendile, et ta teeks oma avalduse komisjoni nimel. härra Šefčovič, teil on sõna The... aitäh kannatlikkuse eest, härra president. mul on ikka veel kodanikualgatuse paberid ees, aga ma võtan kohe uued paberid. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et nad on selle küsimuse täna päevakorda võtnud, sest ma arvan, et tegemist on tõesti teemaga, mis on arutelu väärt. me peaksime alustama sellest, et ütleme, et meie suhted Hiinaga on väga olulised, me peame Hiinat strateegiliseks partneriks ja me oleme viimastel aastatel nendes suhetes edusamme saavutanud. ja kuna meil on Hiinaga selline strateegiline tugev partnerlus, siis äh, võimaldab see meil käsitleda kõiki teemasid, ka kõige tundlikumaid meil on äh, toimunud kõrgetasemelised kohtumised, kus me pidevalt äh, arutame neid äh, globaalseid väljakutseid, mis meie kodanike ees seisavad ja me ei jäta tähelepanuta ka küsimusi, milles meie seisukohad on erinevad ja Tiibet on kahtlemata üks selline küsimus. on selge, et erimeelsused Hiinaga Tiibeti küsimuses ei kao kuhugi me oleme väga mures inimõiguste olukorra pärast Tiibetis, samuti sellepärast, et Tiibet on suletud suurel määral rahvusvahelisele meediale, humanitaarorganisatsioonidele, inimestele ja ka sellepärast oleme mures, et Dalai-laama ja Hiina võimude, Dalai-laama esindajate ja Hiina võimude vahelised kõnelused ei ole kuhugi jõudnud. ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit austab Hiina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, sealhulgas ka Tiibeti kuulumist Hiinasse. me oleme aga alati tootanud rahumeelset leppimist läbi dialoogi eh, Hiina võimude ja Dalai-laama esindajate vahel. see dialoog peab olema konstruktiivne ning sisuline. tuleb käsitleda kõiki olulisi küsimusi nagu Tiibeti unikaalse kultuuri säilitamine, usu ja traditsioonide säilitamine ning on vaja eh, autonoomiat eh, Tiibetile selle dialoogi käigus me rõhutame ka, et tiibetlased peavad osalema otsuste langetamisel, sellepärast et Euroopa Liidu jaoks on Tiibet eelkõige inimõiguste küsimus. me oleme korduvalt seda sõnumit oma Hiina kolleegidele esit-, toetanud ja me oleme ka väga tähelepanelikult kuulanud ära nende seisukohad. me oleme teinud jõupingutusi nende seisukohtade mõistmiseks, lähtudes vastastikuse mõistmise vaimust, aga inimõigused on universaalsed ning inimõiguste olukord Tiibetis on asi, mille pärast rahvusvaheline üldsus võib muret tunda ja me oleme seda ka oma Hiina partneritele öelnud Hiina-Tiibeti dialoogi osas äh, tahan öelda nii palju, et Tiibeti pool on viim-, äh, hiljuti esitanud memorandumi äh, Tiibeti autonoomia ja tuleviku kohta. Tiibeti pool on korranud, et nad ei taotle iseseisvust või eraldumist me oleme rahul ka sellega, et Dalai-laama on pühendatud just nimelt sellise kesktee lahendusele ja näeb dialoogi ainsa võimalusena, kuidas kõigile poolele äh, sobivat lahendust leida. ma, me tervitame seda, et mõlemad osapooled jätkuva, jätkavad kõnelusi, kuigi nendel kõnelustel ei ole olnud tulemusi. ja ma tahaksin öelda seda, et mõlemad Äh, pooled peaksid jätkama dialoogi avatud vaimus äh, selleks, et saavutada äh, pikaajaline ja püsiv lahendus Tiibeti küsimusele. meie omalt poolt võime kinnitada, et Euroopa Liit toetab sellist protsessi kogu südamest. suur tänu, härra komisjoni asepresident härra Šefčovitš ja nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna meie kolleegid ja kõigepealt kolleeg Andrek Jeene suur tänu, härra president, üheksas eh, Hiina-Tiibeti läbirääkimiste voor kahjuks ei toonud konkreetseid tulemusi ning ei ole kindlasti parandanud Tiibeti rahva olukorda koha peal eh, kahetsusväärne on see, et Euroopa Liit ei ole mitte mingisugust avaldust teinud enne seda läbirääkimiste vooru ja me loodame, et Euroopa Liit avaldab vähemalt teatise mm, oma hinnangu kohta nende läbirääkimiste tulemuste osas. Euroopa Parlament äh, tahaks teada, kas ja kui, siis millisel viisil Euroopa Nõukogu saaks panustada mõlemale poolele vastuvõetava lahenduse leidmiseks Tiibeti küsimuses, tagamaks inimõiguste äh, kaitse ja autonoomia tagamise Tiibeti rahvale. teiseks, Euroopa Parlament rõhutab seda, kui oluline on Euroopa Komisjoni heaks toetada arengu projekte ja kodanikuühiskonna projekte Tiibeti rahva kaitseks nii Tiibetis kui ka eksiilis olevate Tiibeti kogukondade puhul nii majandus kui ka Äh, tervishoiuseltkonnas äh, juurdepääs töökohtadele, sooküsimused, keskkond, haridusküsimused ning äh, asunduste ümberasustamine. Tiibeti pagulaste asunduste programm, mille Tiibeti keskvalitsus on välja töötanud, va-, vastab Tiibeti eksiilkogukondade nõudmistele ning Euroopa Komisjon võiks sellega ka nõustuda ja veel president Obama, ko Obama kohtus hiljuti Valges Majas Dalai-laamaga. meie loodame, et äh, parunes Ashton kutsuks Dalai-laama kohtumisele Brüsselisse. see annaks võimaluse koordineerida liikmesriikide seisukohti Tiibeti küsimuses, et välja see, kooruks sellest Euroopa ühtne seisukoht ja poliitika Tiibeti küsimuses Euroopa erikoordinaatori ametisse nimetamine Tiibeti küsimuses, mis on Euroopa Liidu eelarves juba sees, oleks kindlasti kasulik vahend selleks, et kujundada välja Euroopa Liidu ühtne seisukoht ja strateegia Tiibeti küsimuses, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna äh, Muniz, Maria Muniz Arcuida. suur tänu, härra president! möödunud on kaks aastat sellest, kui Tiibetis elati läbi rahvarahutused ja meeleavaldused ja kaks aastat tagasi, siis me mäletame nende sündmuste käigus väga paljud inimesed hukkusid, paljud vangistati aga ma ei tea, kui hästi on täna ajastatud meie debatt, viimastel kuudel oleme väga palju rääkinud Hiinast, Hiina muidugi on selles küsimuses väga oluline mängur, kuid mulle tundub, et Tiibeti küsimus on jäänud kõrvale ja Hiina ja Euroopa Liidu suhted on prevaleerinud arutelusid. Tiibetist räägitakse ainult inimõiguste kontekstis nii et äh, tänasel arutelul on äh, sotsiaaldemokraatide seisukoht väga selge. samasugune nagu Euroopa Liidus, me toetame inimõigusi kuid äh, toetame ka dialoog, kohtumisi ja lepingute sõlmimist. me toetame ja tervitame läbirääkimisi Tiibeti esindajate ja Hiina äh, valitsuse vahel peaks jõutama kahepoolsele kokkuleppele, milles äh, austatakse vähemuste kultuurilisi õigusi ning Tiibeti territoriaalne ühtekuuluvus peaks olema seal sätestatud, seega üks riik. on kahetsusväärne, et siin ei ole ei esi, eesistujariigi esindajad ega ka meie kõrgemad esindajad välisküsimustes. paruness Ashton oleks pidanud praegu olema siin, sellepärast et tema on see, kes välisministrite nõukogu juhib ja ka eesistujat ei ole kohal kuid kui me nüüd ütleme, et see oleks kahetsusväärne või nende süüdistamine, see ei ole ka õige, sest et Hispaania eesistujariigina on äh, teinud äh, väga tubli tööd. Äh, Hispaania minister peab käima tohutul hulgal kohtumistel ja ka parunes Ashton on küll süüdi. suur tänu ja härra Rinaldi, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, härra volinik. mulle tundub, et on täiesti selge see, et Hiinal ei ole absoluutselt mingisuguseid kavatsusi Tiibeti küsimuses dialoog pidada nende seisukohad rahvusvahelise kaubanduse küsimuses, olümpiamängud ja ja muutused, eh, mis Pekingis on ähm, ette tulnud viimasel ajal, ei ole poliitikat absoluutselt muutnud. see on nagu Taaveti ja Koljati võitlus. kui me vaatame demograafilist tasakaalu Tiibetis, siis see on ikka väga murettekitav. lisaks sellele veel sõjaline äh, rõhumine, kaks aastat tagasi nägime selle sel-, selgeid ilminguid. Tiibet, Tiibeti kultuur, Tiibeti vaimsus, see kõik on osa maailma rahvapärandist, kui see pärand läheb kaduma. kommunistlik lähenemine vaimsusele öö, eh, on ju põhimõtteliselt öö, eh, mittearusaamise eh, poliitika. Tiibetis on praegu tegemist öö, kultuurgenotsiidiga ja kui me sellega oleme nõus, siis peame olema nõus väga paljude halbade asjadega maailmas. me nõuame hiinlastelt kõigepealt aktsepteerida Tiibetit ja Tiibeti kultuuri sellistena, nagu nad on, tuleb tunnistada seda, et Hongkongi puhul on ju erimeetmed antud, see on üks riik, kaks süsteemi, miks mitte üks riik, kolm süsteemi. ma kutsuksin parun-, parunes Ashtoni ja nõukogu üles selles osas hiinlastega rääkima ja koordinaatori äh, koha loomine, miks mitte, nagu Rahvapartei kolleeg rääkis. ja enne rääkisime me siin kodanikualgatusest. Euroopa kodanikud on väga mures Tiibeti pärast, on valmis võitlema Tiibeti vabaduse eest ja see on ju ometigi meie Euroopa identiteedi lahutamatu osa ra-, vabaduse eest võitlemine. suur tänu! järgmisena saab sõna proua Haudala kolmeks minutiks härra president, omalt poolt äh, ma tahan äh, tugevasti hukka mõista seda, et Hispaania eesistujariigi esindajad jalutasid välja saalist, kuulamata isegi ära seda, mida proua Andrikiene ütles. Äh, proua Andrikiene eeldas, et nõukogu vähemalt on nii julge, et jääb kohale ja härra president, teie tegite ka ühe vea, et väidetavalt Hispaania ütles äh, Eh, juba ammu, et eh, nad peavad lahkuma kell kaheksateist viiskümmend aga tegelikult see ei ole õige, nad ütlesid enne, et nad lahkuvad kell seitseteist null null, aga kui arutelul oli nende jaoks sobiv teema, ehk siis kodanikualgatus, siis neil oli aega maa ja ilm. ja parunes Ashton, kui tema on öö, eh, oma sõnade taga ja mõtleb tõsiselt seda, mida ta räägib, öeldes, et meil on olulised suhted Hiinaga, siis ta peab olema valmis rääkima ka keerulistest küsimustest, seda nagu on Tiibet ja praegu on just õige hetk äh, Tiibetile taas toetust avaldada. me peame sekkuma kuidagi sellesse, et üheksa läbirääkimiste vooru Hiina ja Tiibeti eksiilvalitsuse vahel ei ole viinud mitte mingisuguste tulemusteni ja ma olen täiesti sama meelt härra Rinaldiga, nimelt tundub, et Hiina ei tahagi läbirääkimistel tulemusi. Hiina tahab jätkata äh, Tiibeti äh, religioossete, kultuuriliste ja keeleliste õiguste äh, rikkumist, sellist genotsiidi me ei saa lubada. ma kohtusin kuu aega tagasi Dalai-laamaga ja me rääkisime tund aega Äh, vahetult enne, kui ta läks Ühendriikidesse kohtuma äh, president Obamaga ja ma olen pärast seda arutelu täiesti veendunud, et parlament peab rõhuma sellele, et äh, Tiibetis tuleb parlamendis rääkida, Dalai-laama on rahumeelne isik ja on täiesti äh, ebaõiglane, et Hiina pidevalt väidab, et tegemist on ohtliku separatistiga ja tema on need, kes need meeleavaldused ja rahutused korraldas kaks aastat tagasi Tiibetis. Dalai-laama vastupidi on öelnud, et Hiina valitsuse esindajad on Äh, teretulnud Tiibeti eksiilvalitsuse arhiividesse, et veenduda ise selles, et Dalai-laama ei ole vägivalla taga. kuid samas kogu see asi ringina kogu aeg kordub ja minu meelest on väga kahetsusväärne, et Euroopa Liit ei ole selliseid Hiina-poolseid sõnu hukka mõistnud ja oma avaldust Tiibeti poolt esitanud. kui Euroopa Liit ei julge Tiibetit kaitsta, ega siis ei julge ka mitte keegi teine ja me võiksime võtta õppust president Obamast, kes, kellel oli julgust kohtuda Dalai-laamaga Obamaga. minu arust on täiesti normaalne, et Euroopa Liidu kõrgem esindaja täpselt samamoodi käituks, nii nagu juba eelkõnelejad ütlesid. ja Euroopa Parlamendis tuleb pidevalt see teema hoida üleval viidati ka sellele, et äh, meil on vaja Tiibeti jaoks äh, eriesindajat, neid eriesindajaid on meil juba niikuinii nii, suhteliselt palju, miks mitte siis ka Tiibeti jaoks ja isegi muuseas selle aasta eelarves on selleks ju rahalised vahendid eraldatud, aga on täiesti äh, sallimatu, et nõukogu jalutab saalist välja, nõukogu on äh, üks igavene harppüks ja nemad ei kaitse küll niimoodi inimõigusi. suur tänu, suur tänu, proua Hautala ja nüüd saab sõna härra Tänak. Äh, Tiibeti rahvas äh, omab suurepärast budistlikku kultuuri ja meie siin kojas, kes me usume inimõigustele, mõtleme alati neile sellest ajast saadik, kui kommunistlikud jõud kuuskümmend üks aastat tagasi Tiibetisse jõud, sisse tungisid, on Tiibeti elustiili kogu aeg alla surutud. Äh, Hanni hiinlased on sunnitud lahkuma, sinna on ehitatud, Laasasse on ehitatud raudtee ja see on kõik tugevdanud Pekingi võimu äh, äh, Tiibetis. Dalai-laama eksiilis aga jätkab rahumeelset kampaaniat, juhtimaks tähelepanu oma rahva olukorrale Äh, ära on kasutatud ka rahutusi äh, Tiibetis, Tiibetile tuleks anda võimalikult palju autonoomset, see on äh, võimalik ühe riigi kahe süsteemi mantra puhul, sest seda rakendatakse nii Hongkongis kui Macaos, miks siis mitte Tiibetis? Peking loomulikult ignoreerib meie muret, nad väidavad, et see on põhjendamatu tungimine nende siseasjadesse, aga palju äh, parem oleks just ju selline lõdvem suhtumine Tiibasse, Tiibetisse, see parandaks Hiina sisejulgeolekut kui ka mainet välismaal ja tahaksin liituda nendega, kes avaldasid kahetsust selle üle, et nõukogu ei ole kohal, ei ole eesistuja oma esindaja kohal ega ka välispoliitika kõrge esindaja, aitäh! aitäh, härra Tänok ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Rossi. president, kallid kolleegid, ma olen mures selle pärast, mida ma volinikult just kuulsin me tunnistame Hiina territoriaalset terviklikkust, see tähendab, et Euroopa Komisjon tunnistab Hiina õigust Tiibet okupeerida, see on tõesti väga tõsine. Tiibeti rahvas on ju okupatsiooni all Äh, tiibetlased ei tahagi ju sõltumatust, nad tahavad autonoomiat äh, Hiina äh, Vabariigi koos, Rahvavabariigi koosseisus. Nad soovivad kaitsta oma kultuuri, nad räägivad mittevägivallast. aga Hiina ei tunnista tiibetlaste sellist lähenemist. Dalai-laama esindajad on käinud ÜRO-s Äh, nad on palunud, et sinna saadetakse inimõiguste missioon, et äh, selgitaks välja, mis seal äh, toimuks ja ka meie peaksime asjale lähenema samamoodi. meil oleks vaja Euroopa koordinatsioonivõrgustikku Tiibeti rahva toetamiseks. ilma tugeva rahvusvahelise üldsuse sekkumiseta Tiibeti olukord ei lahene. härra Macmillan Scott järgmisena. Tiibet on väga ilus maa Tiibeti rahvas on äh, usklikud, äh, kannatlikud ja neid rõhutakse. kõige rohkem rõhuvad neid hiinlased. ma arvan, et äh, tänaõhtune arutelu on näidanud, et Euroopa Parlamendis on selles küsimuses üksmeel. Euroopa Liit on nimetanud Tiibe, ametisse Tiibeti erikoordinaatori sündmused sunnivad meid siin kojas otsuseid langetama. meil on probleemid inimõigustega Hiinas. Kashi Shing, kristlik inimõiguste advokaat, on kadunud. kõik need asjad juhivad sellele, et me peame pöörama tähelepanu sellele, mida Hiina Tiibetis teeb aga ma tahan, et teile meelde tuletada, et mais avatakse Shanghai's EXPO ja kõik inimesed tahavad Hiinaga äri ajada. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda seda, et kui Euroopa Liit ei nimeta, kõnelejad katkestatakse, ma leian, et Euroopa Liit peaks vähemalt Tiibeti raportööri nimetama. suur tänu, lugupeetud kolleegid nüüd saavad sõna ülejäänud kõnelejad ja kõigepealt härra Kaczmarek. proua president, lugupeetud daamid ja härrad, Tiibeti küsimus on kahjuks endiselt väga tõsine probleem. kaks aastat tagasi me nägime rahvarahutusi Tiibetis ja me nägime ka, kui vägivaldselt nendele vastu astuti. samuti on, äh, vahistati väga palju isikuid. tiibetlastel ei ole õigust oma kultuuri, äh, religiooni ja identiteeti kaitsta. Hiina võimud teatavad, et Dalai-laama on eraisik, see meenutab mind Poola, meenutab mulle Poola kommuniste, kes rääkisid viiskümmend aastat tagasi täpselt samamoodi ähm, minu koduriigi iseseisvuse eest võistleja, võitlejatest. ma loodan, et nüüd tõde võidab nüüd räägitakse ka Hiina-Tiibeti dialoogist, mida juhib Tiibeti eksiilvalitsus ja ma loodan, et ka Euroopa Liit panustab sellesse dialoogi. oluline on tagada, et dialoog oleks tõesti tõeline nüüd me saame tõesti midagi ära teha, sellepärast on ka väga kahetsusväärne, et nõukogu siin kohal ei ole, sellepärast et enamus meie üleskutsetest on ju adresseeritud nõukogule, sest nõukogu saadab need eriesindajad. ma sooviksin rõhutada veel kord seda, et alati me oleme oma resolutsioonides nõudnud, et eriesindaja nimetataks, selleks et me tõesti saaksime mõjutada äh, läbirääkimisi Tiibeti ja Hiina vahel. ja veel üks asi minu jaoks on täiesti mõistetamatu, et et Hiina kahe tuhande neljateistkümnendal aastal saab taaskord ähm, olümpiamänge korraldada, seekord siis noorsoo-olümpiamänge. samal ajal on aga hiinlastel täiesti võimatu inimõigusi kaitsta, see on minu meelest täiesti vastuvõetamatu olukord. suur tänu ja nüüd äh, härra Tabatšti. lugupeetud äh, proua president, ma olen veendunud selles et meil on Tiibeti olukorrast liiga lihtsustatud eh, pilt. loomulikult kriitika on õigustatud. õige on see, et autonoomia saavutamine on ainsaks jätkusuutlikuks eh, lahenduseks. käisime Pekingis ja seal ma ka mainisin, et üks riik, kaks süsteemi äh, võib viia loogilisel viisil ka selleni, et on äh, ka kaks äh, religiooni. et ka selliselt saab riigi üles ehitada. me peame olema ausad. Euroopa Liit, Romano Prodi, Ferrero, Valdner või proua Malmström, nad on ähm, Euroopa kõrgelt, kõrged ametnikud ja ka äh, proua Catherine Ashton, ka nemad peaksid tegelema selle küsimusega ja käima ka seal ka kohal ja rääkima sellest teemast. kas te, lugupeetud daamid-härrad, teate, et nõukogu ei ole veel mitte kunagi seda teemat arutanudki? mitte kunagi ei ole Hiina-Tiibeti teemat arutatud nõukogus, kas te suudate seda ette kujutada? selleks, et saavutada edu, me ei pea, me ei saa jääda ainult kriitika juurde, vaid me peame tõesti konstruktiivseid meetmeid kasutama. suur tänu, järgmine kõneleja kohal ei ole ja seetõttu saab äh, sõna äh, proua äh, Lichtenberger. vabandust, härra Tšanetški. suur tänu, proua president. ma kahetsen tõesti väga sügavalt, et selle väga tõsise arutelu puhul ei ole kohal proua Ashtonit, kes on äh, komisjoni asepresident. tema peaks olema siin äh, kohal. sinna peaks aset leidma selline äh, meediaetendus nagu eile näiteks. Tiibet on samuti väga oluline teema. ma sooviksin veel kord rõhutada, et proua Ashton peaks olema siinkohal see näitab ka, et Euroopa Liit tahab siin lihtsalt käed puhtaks pesta selles teemas, see nii on ju palju mugavam Euroopa Liidu jaoks, sellepärast et suur osa liikmesriikidest meelsasti kauplevad äh, Hiinaga. ja siis oleks ju ebameeldiv, kui peab rääkima ka sellistest teemadest. mul on tõesti selline tunne, et proua Ashton üritab oma käed puhtaks pesta. ja järgmine kõneleja, härra Möltser proua president, me kuuleme pidevalt viimasel ajal ka äh, rasketest inimõiguste rikkumistest, piinamistest, samuti meelevaldsetest vahistamistest. Hiina äh, on juba viiskümmend aastat Tiibetit okupeerinud ning tegu on väga äh, tõsise probleemiga. me äh, näeme ka, et Hiina on väga leidlik olnud oma igasuguste sõjaliste äh, tegevuste puhul ja me oleme näinud ka, kuidas äh, näiteks USA sai äh, Euroopa Liidu toetuse oma äh, sissetungimise jaoks Afganistani. kuid ähm, Hiina ei tohi jätkata rahvusvähemustena kui kuuride ja, ja ähm, mongoollaste õiguste rikkumist. viiekümnendatel aastatel seiskus ka selle, ka Tiibeti areng ning olümpiamängude Äh, andmine äh, Hiina kätte äh, näitab ka, milline on, milline, et rahvusvaheline surve annab järgi poliitilisele reaalsusele. suur tänu! härra Kašmarek kõneles just nendest protestidest, mis toimusid kahe tuhande kaheksandal aastal. sellest ajast on möödunud kaks aastat ja me ei tea endiselt, kui palju inimesi peeti kinni, kui palju inimesi arreteeriti ning eh, seetõttu me ei tea, kui palju inimesi on ka sellest ajast saadik vanglast vabastatud. me teame, mida need inimesed valesti tegid, nad protesteerisid rahumeelselt, nad eh, lehvitasid Tiibeti lippe ning eh, jagasid lendlehti ja brošüüre aga me endiselt ei tea, kui palju inimesi oli nendesse sündmustesse kaasatud, kui paljusid inimesi kommunistid karistasid. enamgi veel, Hiina kommunistide sekkumine eh, sõltumatusse kohtusüsteemi, meelevaldsed arreteerimised, ebaõiglased kohtuprotsessid on lihtsalt lubamatud me ei saa lasta kodanikuõigusi niimoodi ri rikkuda ja ma tahaksin kasutada praegust äh, võimalust ja kes, me peaksime tõesti keskenduma Euroopa äh, ühisele seisukohale vähemuste õiguste kaitsmiseks Hiinas, sest kui sellist seisukohta ei ole, siis me teame, mis juhtub, me oleme seda näinud juba varem. Hiina üritab Euroopa Liitu hirmutada ma tahaksin äh, korrata seda seisukohta, mida ma juba jaanuarikuisel täiskogul väljendasin, nimelt inimõiguste dialoog on näidanud, et äh, sellel vahendil on teatud piirangud, see, sellest ei piisa ning me peame äh, sellest tippkohtumistel kõnelema kui me kohtusime proua Ashtoniga välisasjade komisjonis, siis ta ütles, et inimõiguste dialoog äh, vajab läbivaatamist ja ma olen tema seisukohaga täiesti nõus, aitäh. suur tänu, järgmine kõneleja, härra Mikalski, üheks minutiks. Äh, proua president, lugupeetud daamid ja härrad ma mõistan, et era- ettevõtjaid väga ei huvita, et inimõigus, et inimõigusi ei austata. aga ma ei saa aru, miks Euroopa Liit samasuguselt suhtub. sellepärast, et Euroopa Liit rajaneb Euroopa väärtustel. ja milline on Euroopa reaktsioon praegustele sündmustele, jah, kõigepealt proua Ashtonit siin kohal ei ole, seda ka väga õigesti juba öeldi ja täpselt sellel hetkel, kui arutelu Tiibeti teemal algas, lahkus ruumist ka nõukogu esindaja ja mida härra volinik ütles oma sissejuhatuses? ta ütles, et äh, kutsutakse üles mõlemat äh, poolt dialoogi äh, pidamiseks, kas see on nali või? kas te tõesti kutsute üles Tiibeti esindajaid üles dialoogi pidama, ma arvan, et ikka Hiina ametivõimude peale peaksin pöörduma, härra Kelam. Äh, Tiibet ja selle kultuuripärand on meie ühine aare. Äh, meie kõigi huvides oleks see, et Tiibeti identiteet, usk ja keel säiliks ja areneks kõige paremates võimalikes tingimustes. kahjuks asi aga nii ei ole. tööstusarengu kattevarjus pannakse toime kultuurilist genotsiidi tiibetlastest on saamas oma kodumaal vähemus. seda saab ära hoida ainult siis, kui nad saaksid tõelise autonoomia. Euroopa Liit saab aidata selles protsessis kaasa, alustades konstruktiivset dialoogi, mis austaks põlemaid pooli härra volinik, ma panin teie avaldustes tähele seda, et Tiibet on äh, meie legitiimne mureobjekt. sellise dialoogi käigus võiks Tiibeti avada välismeediale ja äh, rahvusvahelistele inimõiguste ekspertidele ja seda tehes võidab ju ka Hiina valitsus ja mitte ainult siseriiklikult, vaid just kõige rohkem rahvusvaheliselt Hiinast äh, võib saada tõepoolest suur riik, kui ta näitab, et ta austab oma vähemusi hea tahte avaldusena äh, äh, peaks Dalai-laamal lubatama külastada oma kodumaad. Euroopa Liit peaks ära kasutama täiel määral Lissaboni lepingut, näitamaks aktiivset solidaarsust läbi konkreetsete tegude, solidaarsust rahvaga, kelle eksistents on ohus ja kellel on õigus äh, kaitsta oma kultuuri ja õigust autonoomiale, aga seda õigust ei tunnistata. ja ka mina äh, leian, et äh, proua Ashton peaks kohtuma Dalai-laamaga ning Euroopa Liit peaks määrama Tiibeti küsimuses ametisse eriesindaja, suur aitäh! suur tänu, järgmiseks härra Stasni pooleteiseks minutiks vážená pani predsedníčka, vážený pán komissár. suur tänu, proua president, härra volinik, kümnendal märtsil tähistasime me Tiibeti ülestõusu viiekümne esimest aastapäeva, kuid samas ka kurba teist mälestuspäeva, millal siis Hiina ametivõimud väga vägivaldselt reageerisid rahvarahutustele. täiesti selge on see, et Hiina ei ole valmis Tiibeti legitiimsete esindajatega dialoogi astuma ning äh, on äh, järk-järgult Tiibeti kultuuri ja usku välja juurimas. ma tean oma isiklikust kogemusest seda, kuidas sellised rõhuvad süsteemid äh, võivad nii mõndagi saavutada ja nüüd üks äh, Äh, maailma vanimaid kultuure ja usundeid, mis on aastatuhandeid äh, säilinud, on tõsiselt ohus. me ei peaks äh, olema vaiki selles küsimuses. mina olen Euroopa Parlamendi Tiibeti sõprade grupi liige, selliseid gruppe on väga paljudes riikides, Indias, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja üheksandast märtsist on ka Slovaki Vabariigi parlamendis minu suureks heameeleks selline grupp ma arvan, et probleem oleks lahendatav siis, kui me vahendaks läbirääkimisi Hiina ja Dalai-laama esindajate vahel. see on ainus viis, kuidas äh, probleeme lahendada äh, ka äh, Tiibeti pagulaste osas, kes elavad väga kehvades oludes naaberriikides. ma kutsun komisjoni üles mitte unustama neid inimesi oma aruteludes ja nüüd vaba mikrofon ja esimesena saab sõna härra Valesa suur tänu. tänane arutelu paistab, et äh, näitab, et me oleme ühel arvamusel, kuid tegelikult meil on olnud juba väga palju selliseid arutelusid ja pidevalt me üritame endast jätta muljet kui headest äh, inimestest. kuid mina olen sama silmakirjalik kui kõik teised, sellepärast et ka mina sõltun nendest odavatest kaupadest, mis tulevad Hiinast aga täna siin me peame väga selgelt avaldama arvamust äh, nende puudujääkide vastu Hiinas. ja ma sooviksin rääkida sellest, millest täna, täna juba mainiti, nimelt äh, Euroopa Liidu eriesindaja äh, nimetajast, nimetamisest. sest tema peab meie nimel selle väljakutsega tegelema selleks, et me ei istuks enam edaspidi kahe tooli vahel, vaid et me ütleme väga selgelt, kodanikuõigused, inimõigused on väärtus, kus me ei saa, tohi kompromisse teha, suur tänu. ja härra Rumeva Rueda, suur tänu. kui me ta, täna ja siin räägime Tiibetist, siis me räägime eh, justiitsküsimustest. mõned ütlevad, et see meid ei puuduta, kuid juba aastaid me oleme hukka mõistnud neid, ähm, seda olukorda, mis äh, Hiinas ja Tiibetis valitseb. pidevalt on üritatud ka Dalai-laama poolt äh, alustada dialoogiga ning leida pikaajaline lahendus sellele probleemile. Hiina ametivõimud aga blokeerivad sellised algatused ikka ja jälle. see olukord on väga keeruline ning me ei saa seda olukorda aktsepteerida. me peame pidevalt meenutama seda, et lahenduse peab leidma Hiina pool, see on täiesti selge. Euroopa Liit peab olema siin järjekindel. meile on olulised inimõigused ja see tähendab, et me peame arvestama nendega ka majandus- ja kaubandusküsimustes. suur tänu, järgmine kõneleja. lugupeetud proua president kümnendal märtsil tähistasime me rahva ülestõusu viiekümne esimest aastapäeva Tiibetis. sellest ajast on äh, Dalai-laama järjepidevalt võidelnud oma rahva autonoomia nimel ja on seega kujunenud äh, mudeliks maailmas selles osas, kuidas demokraatiani jõuda mittevägivaldsete vahendite kaudu tema pühaduselt Dalai-laamalt on eurooplastel pidevalt midagi õppida. alles hiljuti avaldas ta solidaarsust äh, etnilise uiguuri vähemuse osas ning toetas Aung San Suu Kyi äh, ja teisi demokraatlikke dissidente. siin Euroopa Parlamendis oleme me veendunud äh, inimõiguste ja vähem, vähemuste õiguste kaitsja Eh, nii nagu eh, Rumeenia vähemusele Ungaris oleme toetust eh, avaldanud, aga kõneleja katkestatakse ja sõna saab härra Obermeier suur tänu, kõigepealt sooviksin kohe härra volinikule öelda, et minu jaoks on Tiibet okupeeritud riik ja ma arvan, et paljud kolleegid paljudest fraktsioonidest jagavad seda arvamust ning rahvusvahelisele õigusele rajanedes on minu, mul kindlasti õigus me näeme seal kultuurilist äh, genotsiidi ja ma arvan, oluline on esitada küsimus, kuhu jääb Euroopa Liit. me oleme küll väga ranged väikeste riikide osas, kui nad äh, õigusi rikuvad. me väga kiiresti oleme kriitilised väikeriikide osas, kuid me oleme väga ettevaatlikud, kui tuleb kritiseerida suurt äh, majanduslikult olulist riiki hukka mõista, kui on tegu näiteks Hiinaga ja siin ka diplomaatias äh, me jookseme kikivarvul. me ei saa Hiina puhul äh, silmi kinni pigistada äh, selle olukorra ees, mis seal valitseb. ja, ja seetõttu on äärmiselt oluline Euroopa Liidu eriesindaja nimetamine. proua president katkestab. suur tänu, järgmisena härra Vaigel. proua president mina kuulun nende väheste hulka, kellel õnnestus mõne aja eest Tiibetit äh, külastada. Ehm, areng on jõudnud äh, Tiibetisse, kuid see areng on toonud rohkem halba endaga kaasa kui head. kultuurilised, äh, kultuuritraditsioonid kaovad, kultuuriline arhitektuur on hävitatud ka vaimne äh, valdkond äh, on ähm, saanud äh, viga. maastikku ja loodust hävitatakse autoteede ja tehaste ehitamisega mina usun, et meie nõudmised Hiina aadressil ja meie ootused Hiina aadressil peavad olema kooskõlas see, nõudmisega, et ka Tiibet saaks sellest arengust midagi ja et sealne elu ei toimuks mitte nagu muuseumis. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Šefčovitš komisjoni nimel, palun, härra asepresident. Uh, suur tänu, proua president. on täiesti selge äh, see, mida tänane arutelu ka näitas, et me oleme tõsiselt mures Tiibetis äh, lasuva olukorra üle ja meie mured on täiesti õigustatud ja legitiimsed. üle viiekümne aasta pärast äh, meeleavaldusi on, äh, on meie mure täiesti õigustatud. me tahame, et mõlemad osapooled koheselt äh, läbirääkimiste laua taha asuksid ja dialoogi jätkaksid Euroopa Liit äh, tervitas äh, seda, et äh, Dalai-laama ja Hiina valitsuse delegaatide läbirääkimiste alguses aastal kaks tuhat kaks sügisel olime me väga toetavad ja me tõesti lootsime, et rahumeelselt ja ja pikemas perspektiivis ka jätkusuutlikult lahendatakse need probleemid kuid Euroopa esindajad ka terve progressi vältel kutsusid üles pragmaatiliselt lähenema sellele dialoogile ja lahendada Tiibeti osas lahendamata küsimused. Hiina peab seda riigi siseküsimuseks küll, kuid arvestas siiski Euroopa Liidu seisukohtadega ning öö, äh, saatis meile oma seisukohad teiseks tuleb rõhutada seda, et Euroopa Liit oma poliitilises dialoogis ja inimõiguste dialoogis Hiinaga tõstatab pidevalt inimõiguste küsimuse. Euroopa Liit rõhutab äh, pidevalt seda, kui oluliseks me peame mõttevabaduse ning usuvabaduse alalhoidmist Tiibetis. selle dialoogi äh, arengut oleme me jälginud äh, väga pinevalt ja Dalai-laama ja Hiina valitsuse esindajate vahelise, vaheliste esindajate läbirääkimised praegu on võtnud oma kursi ja viimastel kuudel on mõlemad osapooled taas üles kutsutud äh, asuma läbirääkimistele selleks, et edu saavutada. ja lõpetuseks, proua president, ma tahaksin äh, väljendada oma seisukohti, mida teie tänane debatt ka kinnitas, me oleme jätkuvalt valmis Hiinaga selles küsimuses läbirääkimisi pidama ja meie töö jätkub. jätkume üheskoos ja eesmärgiks on muidugi inimõiguste olukorra paranemine ja vabaduste jaluleseadmine Tiibetis. suur tänu, proua president! suur tänu, sellega on arutelu lõppenud austatud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artikli